Okay, welcome to committee. tere. Welcome all representatives. ma tervitan siin liikmesriikide parlamentide esindajad, kes on tulnud siia selleks, et äh, maha pidada arvamuste vahetus majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta prioriteetide rakendamise kohta. tegemist on algatusraportiga äh, mille on koostanud Jean-Paul Gosses. see arutelu on osa tavalisest äh, majanduskomisjoni koosolekust, tegemist ei ole mingi kohtumisega riiklike parlamentidega või ühiskoosolekuga ja meie eesmärgiks on suurendada koostööd Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel ja seda siis Euroopa majanduspoolaasta raames praegusel hetkel tõesti on väga aktuaalne rääkida kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaastast, sellepärast et enne suvepuhkust vastu võetud äh, ülemkogu otsuseid on nüüd hakatud ka rakendama ja liikmesriikide parlamentides on seda arutatud. praeguses äh, praegune riigivõlakriis äh, mõjutab ka kõiki liikmesriike ja liikmesriikide parlamendid peavad ka eelarvet äh, vastuvõtmise, äh, kui võtavad vastu eelarveid, siis see võib ka teisi liikmesriike mõjutada. praegusel hetkel räägitakse majanduse poolaastast Euroopa Parlamendis ja raportööriks on Jean-Paul Gosses ning selle arutelu eesmärgiks on seega ka Äh, enne raporti ametlikku vastuvõtmist Euroopa Parlamendis äh, ära kuulata ka liikmesriikide parlamentide arvamus ja anda siis hinnang äh, sellele majanduspoolaastale, enne kui Euroopa Komisjon võtab vastu järgmise aasta eelarve prioriteedid ja koostab oma analüüsi majanduspoolaasta kohta meil on kakskümmend kaks keelt, tõlge kahekümne kahte keelde, nii et äh, kõik äh, saavad kuulata oma emakeelt, meil on ka äh, hääletus, vabandust, sõnavõtusoovi sedelid, nii et kui te soovite sõna võtta, siis täitke see sõnavõtusedel ja andke see saali teenindajale. ja Euroopa Parlamendi saadikud võivad lihtsalt käega märku anda, sest teid ma ju tunnen ja kõigepealt annangi sõna Jean-Paul Gossessile selleks, et ta teeks meile ülevaate oma raporti projektist. nii umbes kümme minutit sulle, palun, Jean-Paul. suur tänu, lugupeetud esinaine. see raport käsitleb Euroopa majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaastat ja äh, see Euroopa poolaastra on seotud asjaoluga, et Euroopa, eurole eh, riigid eh, on sattunud olukorda, kus majanduspoliitika kooskõlastamine pole olnud piisav, sellest tulenevalt on tekkinud kis-, kriis ja peamiselt eh, riigi võlakriis. see majandusaasta peaks aitama meil äh, vähendada vastuolusid liikmesriikide majanduspoliitika vahel ning äh, ohtude levimist. Euroopa tasandil on meil võimalik liikmesriikide vahel arutleda selle üle, millised on nende majandus- ja rahapoliitika mõjud nii neile endale kui äh, ka suhetes teiste liikmesriigist riikidega. see Euroopa poolaasta kehtib ena-, kestab enam kui kuus kuud, aga me kasutame selliseid mõisteid, nagu me oleme harjunud ja see Euroopa poolaasta on eelarve valmistamise esimene osa toimub äh, majandus- ja rahandusministrite vaheline koostöö selleks, et uurida, millistes tingimustes äh, eelarveid, äh, liikmesriikide eelarvekavasid ette valmistatakse. ja tuleb määratleda need elemendid eelarves, mis võivad avaldada negatiivset mõju naaberriikidele ja tekitada ohtude leviku võimaluse Euroopa poolaasta äh, esimene osa toimub äh, dialoogis Euroopa liikmesriikide ja komisjoni vahel Euroopa Parlament äh, sekkub ettevalmistavas faasis, andes oma arvamuse Euroopa tasandil tehtavate soovituste kohta. Euroopa Parlament ei pea sekkuma iga liikmesriigi oludesse kuid peab kandma hoolt selle eest, et kasutatav metoodika oleks tõhus ning et äh, komisjoni soovitused oleksid piisavalt täpsed, piisavalt selged ning äh, tõhusad ei ole mõtet äh, üldiseid äh, soovitusi äh, korrata, selliseid, et meil on vaja näiteks struktuurireforme ja seda, teist ja nii edasi, selleks, et Euroopa poolaasta oleks tõhus, peavad soovitused olema sihipärased ning suunatud iga liikmesriigi eri probleemidele ning just nimelt sellisel moel on võimalik meil majanduspoliitikat parimal võimalikul moel koor-, koordineerida järgmine etapp on liikmesriikide kätes, liikmesriigid asuvad oma äh, rahandusdokumente koostama, eelarvekavasid koostama, võttes arvesse Euroopa tasandil vastu võetud soovitusi. ja siis tekib loomulikult küsimus, et äh, Äh, milline on äh, suhete äh, osakaal liikmesriikide tasandil, liikmesriikide parlamentide ja, ja Euroopa tasandil vastu võetud soovituste vahel. ja praegu minu kolleegid on töötanud tekstipära kallal, mille ma olen koostanud, me oleme rääkinud muudatusettepanekutest ning me oleme omalt poolt püüelnud selle poole, et Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa poolaasta kohta oleks realistlik, pragmaatiline ning kajastaks parlamendi muresid piisavalt selle menetluse võimalike puudujääkide kohta Äh, oluline on meie jaoks ka demokraatliku kontrolli element Euroopa tasandil. Euroopa Parlament ei taha sekkuda äh, liikmesriikide pädevustesse, liikmesriikide parlamendi rolli üle võtta. meie aga sooviksime, et äh, nende otsuste puhul, mis langetatakse Euroopa tasandil, oleks ka olemas demokraatlik kontroll ning äh, seda kontrolli peaks teostama Euroopa Parlament. ja minu raporti projekt, mida on mitmed kolleegid täiendanud ja rikastanud, toetab komisjoni lähenemist, mis toetab struktuurireforme ning äh, eelarveprojekti kavade jätkusuutlikumaks muutmise toetamist. liikmesriigid, kas nad äh, võtavad endale piisavalt kohustusi selleks, et parandada rahanduse olukorda, meie finantsstabiilsust. selleks, et seda stabiilsust saavutada, peavad liikmesriigid piisavalt pingutama ja meie Euroopa tasandil peame selle üle järelevalvet teostama, vaatama, kas liigutakse piisavalt kiiresti püstitatud eesmärkide poole. ja kogu aeg uusi meetmeid ette panna ei ole mõtet, kui meil on juba meetmeid, mida pomm, mille tõhusust pole mõõdetud ega ka proovitud ja majanduspoliitika majanduspoolaasta kooskõlastamine, liikmesriikide rollid, ähm, ähm, oma raportis püüan kajastada seda, kuidas need sidemed paremal, ähm, parimal võimalikul moel, äh, kuidas neid korraldada, äh, nii et me äh, teeniksime oma kaaskodanike huve. Thank you very much um,. I'll now. suur tänu ja nüüd ma räägin teile, kuidas me edasi töötame siin. meil on plaanis anda sõna kõigepealt kahele liikmesriigi parlamendi liikmele ja seejärel ühele Euroopa Parlamendi liikmele, sellepärast et sõnasoovijaid on palju. kõneaeg on sõnasoovijatel kolm minutit, palun pidage sellest kõneajast kinni, sest nagu ma ütlesin, sõnasoovijate nimekiri on pikk. kui ühest riigist soovib sõna rohkem kui üks äh, parlamendiliige, siis äh, palun püüdke omavahel koostööd teha ja kokku leppida ja kui on võimalik pärast, siis anname nende riikide esindajatele veel ühe võimaluse sõna saada, aga kõigepealt proovime anda iga riigi, igale riigile ühe korra sõna vähemalt ja kui siis aega jääb üle, siis, siis tõesti saab, saavad ka teised sõna ja lõpetuseks tahame jätta veel ka raportöörile kokkuvõtteks sõna. kõigepealt härra Kaien Kreiner, kes on rahanduskomisjoni aseesimees ja tema on pärit Austriast. ja seejärel äh, Rootsist härra Carl Hamilton. nii et kõigepealt härra Kreiner. ma ei tea, kus te olete, palun. kolm minutit. Thank you, madam chair um,. And thank you for uh, the reporter. suur tänu, proua esimees, suur tänu ka raportöörile selle arutelu sissejuhatamise ees, kui olete nõus, siis ma räägiksin edasi saksa keeles, sest nii on mul, minu jaoks lihtsam. esiteks Euroopa majandus äh, poolaasta ja siseriiklik poolaasta on täiesti selge, et äh, liikmesriikide parlamendid töötavad terve aasta jooksul ja meie ei piira siin midagi poole aastaga ja Austrias me võtame näiteks väga tähtsaid otsuseid vastu just kevadel sellepärast et meie jaoks on äh, keskpikk perspektiiv eelarvepoliitikas tähtis ning meil tuleb järgmised neli aastat juba seadusega paika panna. ja seepärast Euroopa majanduspoolaasta on meie jaoks selline järelevalvemeede, mille puhul me mitte ainult lühiajaliselt, vaid ka keskpikaajaliselt vaatame arenguid ja ka võrdleme siis sellega, kuidas liikmesriikide võrreldes üksteisega edasi arenena, arenevad. ja peale selle ei tohi ära unustada ka seda, et muudatused ei toimu päevapealt või ka aasta pealt äh, ja et neid ei ole võimalik alati kohe mõõta, vaid tegemist on keskpikkade äh, ja pikkade arengutega, mille puhul me ei tohiks ootuseid liiga kõrgeks kruvida me ei tohiks arvata, et poole aasta pärast on kõik soovitused juba ellu rakendatud ja tulemused näha, sest see ei ole ju tegelikult asja mõte. minu arvates on tähtis keskenduda eesmärkidele, mitte saavutamise teedeni, teedele, sest siiamaani see niimoodi ei ole olnud, pigem on kogu aeg keskendatud rakendamisele. ma arvan, et me peaksime pigem keskenduma äh, erinevatele viisidele, võimalustele ja peale selle peaks ikkagi jääma ka riiklikule tasandile õigus äh, need, nendes viisides kokku leppida ja et eesmärgid on need, mida siis pannakse Euroopa Liidu tasandil paika. mul on siiamaani jäänud mulje, et on tasakaal äh, majanduse ja finantsvaldkonna vahel ühelt poolt ja teiselt poolt äh, töö- ja sotsiaalküsimuste vahel äh, ma näen siin, et jah, nii üle, vabandust, nõukogu kui ka parlamendi puhul on näha algatusi võib-olla seda tasakaalu natukene nihutada, minu arvates see ei ole hea mõte, sellepärast et see tasakaal on tähtis. ja viimane punkt, mis minu jaoks on eriti tähtis, mul on jäänud mulje, et kui me kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke vaatame, siis tõesti, meil on väga tähtsad eesmärgid paika pandud ja erinevad liikmesriigid üritavad neid saavutada, kuid praegusel hetkel tulevad kaks riiki selgelt, vabandust, kaks probleemi välja, esiteks iga-aastane eelarve puudujääk, mis on kolm protsenti SKT-st ja riigivõlg, mis ei tohiks ületada kuutekümmet protsenti SKT-st. minu arvates on need väga tähtsad eesmärgid ja minu arvates on väga tähtis, et nendele eesmärkidele on ka eriline koht ette nähtud, kuid puud on ühest eh, indikaatorist, nimelt tööpuudus ja noorte tööpuudus. see on sama tähtis eesmärk ja see tegelikult ütleb palju rohkem ühiskonna toimimise kohta, kui ainult see, et meil on siin lihtsalt meetmed eelarve puudujääkidele. kui me räägime eelarve puudujäägist, siis me peaksime mõtlema ka selle peale, mida me saaksime teha tööpuuduse vastu ja eriti suure kõrge noorte tööpuuduse vastu ja mul on jäänud tõesti siin mulje, et me ei räägi siin mitte ainult poliitilisest diskursist, vaid et me tõesti peaksime kõikides oma menetlustes keskenduma noorte tööpuudusele. mitte, et eelarve puudujääk ja võlad ei oleks tähtsad, aga sama tähtis on ka tööhõive ja tööpuudus. aitäh! Thank you very much uh.... suur tänu. ja nüüd saab sõna härra Hamilton kolmeks minutiks, palun Microphone. Yeah. Is it now on? Okei okay,, fine uh,. Well I am coming from Sweden uh.... mina olen pärit Rootsist ja me ei kuulu euroalasse. mõned soovivad, et me mõne, millalgi euroga liituks, teised jällegi mitte, kuid mõlema äh, saadikurühma jaoks on Rootsis oluline, et uh, uksed on avatud hilisemad uh, euroga liitujatele. meil on väga range eelarve kontrollisüsteem. mitte, et me oleks eriliselt nutikad, vaid meil oli lihtsalt kriis ammu enne teisi riike. meil oli panganduskriis üheksakümnendate alguses ning meil oli eelarve pudujääk kaksteist protsenti ühel aastal. me riigistasime pankasid ja hiljem müüdi need uuesti turul. meil on nüüd eelarvereeglid, mis on väga äh, ranged. see on siis äh, üks protsent, äh, üks protsent tsükli jooksul. küsimus on ka selles, kuidas me selleni jõuame ja see puudutab ka tulevasi kulupiiranguid need ja e, muud e, meetmed nagu pensionireforme on meile väga, on meile väga hästi mõjunud. meie oleme Euroopa poolaasta e, pooldajad ning see puudutab kõiki eesmärke ja indikaatoreid, mis siin mainitud on majandustsükli kohta. samuti puudutab see kõigi kommentaare ja soovitusi. ainus, mis meile probleeme tekitas, oli see, et me ei soovi, et teised riigid ja komisjon avaldaks arvamust informatsioonisüsteemi eh, kohta Rootsis, sest seni on see väga hästi toiminud. me ei soovi, et keegi sellesse sekkuks, meie teavitussüsteemi ning selles äh, selles, äh, sellel sügisel võtame vastu otsuse ka rahanduspaketi kohta ja järelevalve äh, paketi kohta, mis on kõige esimene siis äh, tehtud soovitustest. meie probleem on praegusel hetkel, nagu eelnev kõneleja seda ütles, on noorte tööpuudus, seitse koma neli protsenti praegusel hetkel üldine tööpuudus, see on tõsine probleem ja me tõsiselt tegeleme sellega. ja nagu mujal Euroopas eh, on vaja läbi viia struktuurireforme, me teeme selle kallal tööd, kuid ma tahaksin rõhutada, et me toetame rangeid eh, eelarve kontrolli reegleid, aitäh! Thank you. Now for the uh, European... Suur tänu! Euroopa Parlamendist variraportöörid, Elisa, palun kõigepealt. kolm minutit on sul sõna. Eu uh, fui sombra do, estou ser sombra do, eh, em nome dos socialistas e democratas. suur tänu, mina olen variraportöör sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel Euroopa majanduspoolaasta raportis ja ka mina toetan koostööd äh, ja ka seda vaimu, mille kolleeg Koses on sellesse raportisse kirjutanud. majandus poolaasta puhul tuleks uuesti üle hinnata välispoliitilised vabad otsused liikmesriikides ühelt poolt ja teiselt poolt äh, seesama otsustusvabaduse piiramine äh, vastavalt erinevatele vasta, vastastikustele mõjudele, mis on välja tulnud majanduses erinevates liikmesriikides euroalal. see algatus on vastuseks kriisile, aga samal ajal tuleb ka veel kord toonitada, et kriis sai alguse puuduvast majanduslangusest viimasel kaheteistkümnendal aastal euroalal ja ka tasakaalu nihetest erinevates liikmesriikides. sellega tuleb arvestada, kui me kriisi sümptomitest räägime ja tahame võidelda ülisuurte võlgade ja eelarve puudujäägi vastu. ning mis puudutab finantsturgusid, siis ka seal toimunu no, mõjutas ähm, reaalmajandust ähm, ja ka kõike seda, mis läheb reaalmajandusest kaugemale. me räägime nüüd eelarvemenetluse kontrollimisest ja ühtlustamisest. nagu öeldud, siin ei tohi Äh, nagu siin juba öeldud, me oleme välja töötanud kaksikpaketi ja kuigpaketi ja ka stabiilsuspakti, aga sellele lisaks tuleb meil ka eelarvedistsipliin ähm, konvergentsiga ühendada, seda eriti just euroala liikmesriikides. peale selle tuleb äh, kaaluda ka innovatsiooni, teaduse ja tehnoloogia eesmärkide äh, vahel kahe tuhande kahekümne, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. Euroopa Parlamendis sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel olen võidelnud selle eest, et komisjoni soovitustes äh, vaadataks ka seda, kui pa-, mil määral on võimalik äh, soovitud eesmärke saavutada või kas tuleb äh, soovituses välja toodud eesmärke või ka lahendusmeetmeid muuta selleks, et saavutada eesmärki? väga tähtsat rolli mängivad ka erinevad sotsiaalpartnerid, ametiühingud, kollektiivsed palgaläbirääkimised, ka piirkondlike äh, omavalitsuste töö, regionaalsete parlamentide töö, seda ei tohi ära unustada. selle kõigega me arvestasime ja me üritame saavutada konsensust ka Euroopa Parlamendis. Thank you very much and the next two national suur tänu ja järgmised kaks äh, riikliku parlamendi esindajat on Prantsuse senatist härra Marini kes on äh, senati rahanduskomisjoni esimees ja siis Belgiast härra Gionet. vabandust, mul on väga raske neid nimesid välja hääldada, ütleb proua esimees, aga ma loodan, et te tundsite ennast ära, nii et härra Marini. kellel pole mikrofoni? Ah, pardon merci! suur tänu teile, proua esimees, suur tänu teile, majanduskomisjon, sellest, et selle koosoleku korraldasite, see on loomulik jätk meie kohtumisele möödunud veebruaris. ning äh, Prantsuse senati vastustes ma konstateerisin teatud punkte, oma vastustes leidsin, et äh, küsimused olid äh, aluseks võtnud kokkuvõtva dokumendi ning võivad olla heaks aluseks tulevasele tööle. ma sooviksin rääkida <clears throat> Prantsusmaa kohta ning äh, sellest, mida teeme järgnevatel nädalatel. meie rahanduskomisjon tegeleb praegu kahe olulise tekstiga. ühest küljest, äh, ühest küljest kahe olulise dokumendiga, mis äh, on äh, väga, väga võimalik on, et, äh, et eelarve, et panganduskontrolli lepe läheb läbi. praegusel hetkel ei või arvata vasakpoolne enamus, et nad ilma opositsiooni poolthäältega selle läbi suudavad viia, see peab ühesõnaga saama ka opositsiooni poolthääled. ma arvan, et, äh, et see on, äh, on väga oluline. teiseks siis seadus, mis äh, on Prantsusmaal, seda liiki seadused on tähtsuselt vähemad ainult põhiseadusest, see ähm, aitab, annab meile võimaluse eel, erinevate euroriikide eelarveid kontrollida ning see seadus eh, loob iseseisva eelarvekomisjoni, iseseisva jälgimise kontrollikomisjoni vastavalt Euroopa eh, ideid jälgiv komisjon, millel on väga oluline roll, et eh, Ehm, et siis makromajanduslikke mõtteid kasutades, ideid kasutades eh, välja töötada majandustsükkel eh, oma struktuuriliste muutuste ja jõupingutustega liigutakse siis eh, selles suunas, et eelarve puudujääk ei oleks kolm protsenti ning et toimuks mitmepoolne jälgimine ma loodan, et selline tegevus Euroopa tasandil jätkub ning eriti sooviksin ma, et toimuksid regulaarsed kohtumised eh, ja isegi kui eh, lähis-, tundmus, sündmused lähitulevikus tunduvad olevat endiselt äh, Äh, väga tormilised olevat, loodan ma siiski, et tulevikus me saame keskenduda konkreetsetele teemadele, et metoodiliselt edasi minna, et äh, me suudaks oma seisukohti järk-järguliselt lähendada. suur tänu! ja nüüd Belgiast jällegi rahandus- ja eelarvekomisjoni esimees härra Kilkinent nüüd siis lõpuks äh, olen saanud täpselt aru, mil, mil, mis nimi see on selline. suur tänu, lugupeetud äh, esinejana, tõepoolest äh, väga oluline on täna parandada dialoogi Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel ja täna on suurepärane võimalus selleks. ja mis puudutab soovitusi ja majanduse koordineerimise poolaastat, siis äh, me tahaksime, et meil oleks tugevdatud integratsioon äh, eelarve ja eelarvedistsipliini valdkonnas ja meil on paar asjaolu, mida me tahtsime, millele tahtsin tähelepanu juhtida, äh, kui me keskendume ainult kulude kärpimisele, siis äh, jääb tähelepanu alt kõrvale äh, meie tulude pool ja seetõttu satub ohtu meie äh, sotsiaalpoliitika ja majanduse taastumine. see palga, palgasüsteemi, palkade indekseerimise süsteem, meie sotsiaalpartnerite roll, mis aitab meie majanduses ja, ja sotsiaalelus tasakaalu luua, satuvad ohtu. oluline on ka see, et me ei unustaks Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke, vaesusevastast võitlust, energia arengut, investeeringuid ja ja oluline on, et me saaksime valmistada ette homseks, äh, Euroopa tulevikuks äh, ja kannaksime hoolt ka selle eest, et meil oleksid ressursid, mis meie reaalmajandust äh, saavad hoogustada ning toetada samas ka ökoloogilist üleminekut ähm, rohelise majanduse poole, mis on üheks tööhõiveallikaks tulevikus, siis pangandussektori ja pangandussektori puhul on puudu jäänud spekuleerimisele suunatud meetmetest, praegu on väga paljud liikmesriigid just selle tõttu kriisis ja selles valdkonnas tahaksime me, et äh, oleks äh, tugevamaid meetmeid, näiteks finantstehingute maksu näol ja tahaksin tänada Euroopa Parlamendi raportööri raporti projekti eest, ta on püüdnud äh, arvesse võtta keskkonna, äh, sotsiaal- ja rahandusvaldkonna elemente, kuid äh, ma arvan, et seda tuleks teha nähtavamalt, kui me tahame, et seda, me läheneksime sellele kriisile tasakaalustatult, aitäh! suur tänu! paistab, et Alde variraportöör on kuskile kadunud siit, nii et nüüd siis äh, roheliste esindaja Emily Turunen, palun. Um... suur tänu suur tänu kõigile, et te olete siia tulnud, mina olen siin korras äh, Euroopa Roheliste äh, fraktsiooni esindaja, olen pärit Taanist äh, ja meie ka Taanis, kust ma pärit olen, jälgime väga tähelepanelikult Euroopa poolaasta arengut, ehkki meie iseenesest ei ole euroala liikmed. rohelised leiavad, et Euroopa majanduse koordineerimise poolaasta on kasulik tööriist, mis aitab tasakaalustamatuse vastu võidelda ja ühist lähenemist majandusarengule välja kujundada ko, kooskõlastamine, koordineerimise võimalus Äh, on loomulikult valdkond, mida saab veel edasi arendada, me toetame äh, seda suunda, kuid tahaksime veelgi roh-, ambitsioonikamad olla selles valdkonnas. tuleb saavutada ka õige tasakaal Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide ja majanduseesmärkide vahel, seda pole veel saavutatud ja tuleks äh, saavutada ka kooskõla nende kahe vahel, kuivõrd eesmärgid võivad mõnikord sattuda vastuollu, nagu praegu ongi juhtunud ja nii kindlasti ei peaks olema samuti tunneme muret sellepärast, et kas me suudame ikka järelevalvet teostada, me peame väga tähelepanelikult jälgima, millised eesmärgid on saavutatud, me ei tohiks ainult uusi soovitusi esitada lakkamatult, vaid soovitused peaksid olema tõelised nii-öelda ja ja valitsuse eesmärk ei tohiks lihtsalt korrata aastast aastasse ja lõpetuseks sotsiaalpartnerite tööturu osalpoolte kodanikuühiskonna kaasamine on väga oluline ja see on seotud ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidega. mul on väga huvitav kuulata teie rahvusparlamentide esindajate arvamusi ja ma loodan, et ka teie leiate, et Euroopa majanduspoliitika koordineerimise poolaasta on kasulik tööriist ning olete valmis tegema meiega koostööd selleks, et see poolaasta tõeliselt toimima saaks ja me saaksime sellest ammutada optimaalset kasu. aitäh! suur tänu ja järgmisena kaks liikmesriikide parlamendi esindajat, Alex White, Iiri parlamendi finantsriigi eelarve ja reformikomisjoni äh, esindajana äh, Portugali esindaja, jällegi eelarve ja finantskomisjoni esimees äh, Portugali parlamendist, aga kõigepealt Alex Vatt, palun, sõna on teil, mikrofon on teie ees ja vajutage siis mikrofoni nupp ka sisse. suur tänu, lugupeetud esimees, tervitan äh, raportit, mida meile täna tutvustati ja võimalust vahetada arvamusi Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmetega seoses Euroopa majanduspoliitika ko koordineerimise poolaastaga. väga tore on et meil on nii-öelda selline programm, mis meid, meie aastat struktureerib ja toob ka meie tegevusse Euroopa dimensiooniga, mis on seotud meie liikmesriikide enda majanduspoolaastatega. mina olen pärit Iirimaalt ähm, ja nagu kolleegid teavad, Iirimaal on praegu abiprogramm, programm käimas ja meil läheb väga hästi õnneks praegusel hetkel, me täidame erinevaid tingimusi, kokkuleppeid, mille sõlmisime ning parlament ja minu finantskomisjon meie parlamendis mängib väga tähtsat rolli selles kontekstis. vastu tuleb mitte mõõta mitmeid seadusandlikke ettepanekuid seoses pangandussüsteemiga, ja samas ka tööturupoliitika pensionipoliitikaga seoses, meil on mitmeid mureküsimusi ja väga palju tööd, millega meie parlament ja ka meie komisjon peavad tegelema. poole aastaga seotud kohustused ise mind huvitab, kuidas on sellega läinud teistes liikmesriikides, kuna meil on abiprogramm käimas, siis meie äh, järelevalve meie tegude üle on on tõesti vägagi ranged, troika esindajad hoiavad meilt rangelt silma peal ja ja meie oleme äh, suutnud äh, hoida kontrolli all kõiki meie majandusse mõjutavaid elemente, kuid äh, loomulikult äh, selline järelevalvega seotud probleemid äh, võivad tekkida mm, meie aga anname endast parima, euro, eelarvedistsipliin äh, ja poolaasta lähenemine on olulisem, olulised ja kui abiprogramm lõpeb, siis jääb see meile endiselt oluliseks. ma tahaksin tervitada seda protsessi, mille käigus me nüüd on siia kutsutud, kui ja rõhutaksin, et et äh, on oluline saavutada tasakaal äh, liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi pädevuste vahel, meil on kõigil omad kohustused, omad äh, ülesanded ja seetõttu ei saa dialoogi mitte mingil juhul alahinnata ja stabiilsuskokkuleppe osas ja stabiilsuslepingu osas samuti peaks olema selline koostöö ja tänane kohtumine on minu meelest väga asjakohane suur tänu ja võin kinnitada, et loomulikult me tegeleme selle teemaga. me ei saa teid alati loomulikult siia kohale kutsuda dialoogi pidamiseks, see on tõsi, aga nüüd siis Eduardo Cabrita Portugalist, palun. Eh, suur tänu. ma sooviksin öelda, et eh, Portugali parlamenti ja siin esindatud komisjonid leiame, et et on väga oluline minna sügavuti selle aruteluga. see tähendab ka seda, et meil on vaja tihedamaid kontakte Rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. praegusel kriisihetkel, kus Euroopa, kogu Euroopa projekti identiteet jääb küsimärgi alla, siis sellises riigis nagu Portugal, kus ähm, praegusel hetkel toimuvad äh, väga põhjalikud ja väga karmid äh, reformid. Äh, see on tõestus selle üle, kui oluline on Euroopa projekt. see tähendab seda, et meil on vaja äh, just osalust, rahva osalust suurendada, seda saavad teha ainult rahvusparlamendid, see tähendab seda, et me saame näidata äh, demokraatlikku, aga ka nõudlikku Euroopat. meil on seega vaja parlamentide suuremat osalust. Portugalil on ees väljakutse ühest küljest äh, mitmeaastase programmi väljatöötamine, äh, mille seas tuleb kulusid nelja aasta jooksul radikaalselt vähendada ning selle äh, aluseks on siis ähm, reformid, mille läbiviimine käib juba kaks aastat, samuti me peame Euroopa poolaasta eesmärkidega ühinema ning samuti peame täitma erinõudmisi mis puudutavad äh, siis äh, memorandumit äh, majanduse finantseerimise kohta. nüüd sellise taustaga juba hakkas välja töötama riigi eelarve reformi küsimust ja eh, seda eh, ühelt poolt siis teevad portugallased, teisest külje, teiselt poolt kahe teise Euroopa Liidu liikmesriigi esindajad. meie meelest eh, on selge, et eelarvedistsipliin peab olema karm ning sealjuures peame jääma konkurentsivõimeliseks, et täita kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke, see tähendab, et meil on vaja eelarvedistsipliini ühendada majandus ja, eh, majanduskasvu ja eh, arenguga. meil on väga karmid eelarvenõudmised esitatud, kuid eh, samas tundub meile väga oluline öelda ka seda, et et kokkuhoiupoliitika on tähendanud tööpuuduse kaheprotsendilist kasvu viimase aastaga. see tähendab seda, et see on kõrgem kui kunagi varem ja see on palju kõrgem, kui programm oleks suutnud seda üldse ette näha. sellega seoses me peaks eh, eelarvedistsipliinile lisaks pöörama tähelepanu ka selle eh, sotsiaalsetele ja majanduslikele tagajärgedele. Six-pack ja two-pack peavad eh, seda konkurentsi aspekti ja solidaarsuse aspekti Äh, tugevdama tööhõive majanduskasvu toetuseks. nii et peame koostööd jätkama. Thank you. <clears throat> Now on behalf of the EC. suur tänu ja nüüd ECR-i nimel saab sõna. Dirk Epping. Um... suur tänu teile. väga äh, tore on siin teha märkusi Euroopa poolaasta kohta, mis puudutab riigipõhiseid soovitusi, siis ma pean vastama, olen nõus komisjoni eh, ettepanekuga enamuses küsimustes, kuid eh, uut on siin väga vähe. Eh, OECD ja Rahvusvaheline Valuutafond on teinud samasuguseid soovitusi juba aastaid, isegi aastakümneid. Euroopa Komisjon soovitab tihti liikmesriikidele teha seda, mida nad juba niigi teevad ja siis, kui nad, kui see nii ei ole, siis liikmesriigid kas ignoreerivad neid soovitusi või tegevutsevad täpselt vastupidi. ning äh, see tuhande viiesaja leheküljeline analüüs ja poliitilised suunised tunduvad olevat pisuliselt äh, äh, mõttetud, kas Prantsusmaa hakkab äh, Brüsseli soovitusi täitma, no esimene soovitus Prantsusmaal on see, et äh, töötajad peaks töötama kauem, mitte vähem. kuid esimene asi, mida härra Hollande tegi, oli äh, pensioniea lühendamine ning äh, kas nad, äh, kaheldav on ka see, kas nad kavatsevad ranget eelarvedistsipliini jätkata, võttes arvesse, et Hollande võtte, valiti ametisse just nimelt lubadusega e-, kärpeid vähendada. tahaksin meenutada ühtlasi meie komisjonile mõttevahetust Belgia rahandusministriga, härra Van Akkeriga ta eh, maalis Belgia majandusest väga roosilise pildi. nüüd selgub, et need arvud, millele ta oma kõne rajas, olid liialt optimistlikud. selle ning Belgia ei ole sugugi mitte klassi parim, vaid hoopis, eh, vaid vajub aina rohkem eh, majanduse stagnatsiooni. nii et äh, ma olen täiesti kindel selles, et härra De Croo Belgia ehm, ehm, parlamendi endine spiiker on täiesti nõus sellega, mida ma ütlesin. majandusdialoog Belgiaga oli lihtsalt, eh, lihtsalt show, mis oli suunatud kodumaisele ajakirjandusele. sellised, ehm, selliste mõttevahetuste kasumlikkus on seega meie komisjoni jaoks küsitav ning eh, oli ka mitte belglasi väga vähe eh, kohal, põhiliselt vahetasid mõtteid eh, belglased ise omavahel. eelkõige peame me eh, toetama komisjonipoolseid soovitusi struktuurireformide läbiviimiseks, eriti kui see puudutab paindlikku tööturgu, jätkusuutlikku pensionisüsteemi, konkurentsi teenindustusturul ning bürokraatia vähendamist, aitäh teile! Um, suur tänu! järgmised kaks parlamentide liiget Lätist, Janis Osilins, kes äh, on rahanduskomisjoni aseesimees ning äh, Leedust eh, rahandus- ja eelarvekomisjoni esimees, palun. Right, Mr Osolins. härra Osolins, teil on sõna. Latvia whose name I've obviously ho- horribly mispronounced. Yes, Latvia. Latvia, that's the right, right, right one. jah, täiesti õige, Läti täiesti õigesti. lihtsalt olla kindel, et kõik ka tõelist läti keelt saavad kuulda, räägiksin ma nüüd teile läti keeles. Latvija kopumā piekrīt sekretariātu priekšlikumiem par Eiropas semestru turpmāko uzlabošanu. Suur tänu! Läti on põhimõtteliselt äh, toetamas majanduspoolaasta ideed ja eriti toetame me seda mõtet, et tuleks just komisjonides, parlamendikomisjonis seda mõtet pikemalt arutada. meil on vaja rohkem ka dokumente sünkroniseerida, mõtlen siin aastaaruandeid, äh, eelhoiatussüsteeme ja ka öö, äh, raporteid ühisturu arengu kohta. Läti leiab, et riiklikud reformikavad on sellised, mida ei saa juba aprillikuus esitada, me rääkisime sellest siis, kui majanduspoolaasta ideed alguses arutati, sest need andmed, mida, mis on vajalikud plaanide väljatöötamiseks ja eelarveprognooside tegemiseks vajalikud on, on sellised, mida meil ei ole võimalik saada aprillikuuks riiklikud reformi ja konvergentsi kavad on omavahel tihedalt seotud ja parlamendil tuleb mõlemad äh, küsimust üheskoos arutada. seepärast ei ole meil võimalik neid dokumente juba varakevadel esitada. seetõttu meie pooldame pikemat tähtaega ja võib-olla oleks võimalik kogu seda tööd teha jooksvalt aasta jooksul ja siis oleks meil ka selgemad, kindlamad hinnangud ja meil on ka parem ülevaade majanduslikest protsessidest. peale selle on meil vaja ka rohkem informatsiooni eritoetuste kohta ja me soovime arvestada ka sellega, et töömaht on päris suur, mistõttu kavade väljatöötamist tuleks paremini planeerida, eriti just neid reformikavasid ja konvergentsikavasid Läti jaoks on väga tähtis ka võimalus äh, säilitada võimalus teha täpsustavaid märkusi. see ei muuda võib-olla küll soovitusi ja kui seda ei ole võimalik sisse viia, siis me ei hakkaks neid täpsustavaid märkusi tegema, kuid ma leian, et õigeaegselt tehtud kommentaaridega on võimalik andmeid parandada, näiteks tuhande üheksa, vabandust, tuhande kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimesel poolaastal meil seda võimalust ei olnud. aga väga tähtis on, et me peaksime kahepoolset dialoogi. ja mis puudutab reformikavasid, siis me leiame, et meil tuleks tähtaegasid paindlikumalt paika panna. Läti on nõus ka sellega, et semestri raames tuleks rääkida ka aktuaalsest küsimustest, nendest küsimustest, mida ülemkogul ei lahendata, nagu näiteks eelarvepoliitika sellega oleks võimalik äh, arutelusid äh, mitte samaaegselt pidada, mitte teha topelttööd, me saaksime alati õigeaegselt reageerida ja peale selle oleks võimalik äh, majandussemester ka võimalikult läbipaistvaks muuta ja kasutada kõiki neid algatusi, mis juba praegu on loodud ja et me ei teeks topelttööd, nagu öeldud. suur tänu ja nüüd Leedu parlamendist rahanduskomisjoni eest esindaja. suur tänu, proua esimees, mina räägiksin ka oma emakeeles, sest nii mõnigi eelkõneleja on ka julgenud seda teha ja on ka välja toonud tegelikult kõige tähtsamad punktid majanduspoolaasta osas. Leedus on olukord selline, et kõik need üldised sätted on meile toonud probleeme. meie riik on eriline, nii nagu kõik riigid on erilised ja Leedu puhul on tegemist riigiga, mis nagu ka ülejäänud Balti riigid olid sunnitud läbi tegema ränkraske kriisi ja Leedu valitsus päris edukalt võitles selle kriisi vastu, nii et me tegelikult õppisime sellest kriisist ja lahendasime probleemid. ning äh, meie selle poolaasta ja järgmise poolaasta tulemused ning prognoosid näitavad, et me liigume õiges suunas. Leedu on alustanud äh, struktuurireformidega, neid viiakse läbi ja seda edukalt minu arvates on nii, et Euroopa majanduspoole aasta on mõistlik kava ja seda mitte ainult psühholoogilises mõttes. meie Leedus leiame, et äh, suur osa finantsvahenditest läheb sotsiaalreformide läbiviimiseks, pensionisüsteemi toetamiseks, nii et tegemist ei ole mitte ainult äh, rahaprobleemiga, vaid ka psühholoogilise probleemiga. Leedu parlamendis seetõttu on ka seda küsimust äh, väga palju arutatud, arvamused on äh, seinast seina, seda eriti sellepärast, et valimised on ukse ees ja seepärast on väga tähtis, et Euroopa Liit eelarve põhimõtted selgelt paika paneb ja ütleb ka täpselt, mis saab Euroopa Liidu antavast finantsabist. meie arutelus ei olnud äh, tihti lihtne otsuseid vastu võtta mitte ainult sellepärast, et äh, kriisi tõttu on meil raha vähem, vaid ka psühholoogiliselt. ning nüüd me üritame kuidagi ühist otsust välja töötada mitte ainult finantsküsimustes, vaid ka makro- ja mikromajandusliku järelevalve osas ja nagu öeldud, meie jaoks on see poolaasta väga heaks lahenduseks, aitäh! suur tänu! suure tõenäosusega on meil võimalus veel liikmesriikide parlamentide esindajatele sõna anda, sest aega on, nii et kui keegi on ennast tagasi hoidnud, siis andke pigem ikka märku. ja nüüd äh, kuue, Marisa Matias äh, kuue fraktsioonist ja sellepärast, et see Sven kogu aeg levitab siin, läheb mul kõik segamini, ütleb proua esimees. Pole hullu, ei, ma arvan, et meid ei ole võimalik ära vahetada omavahel. nagu ka eelkõneleja, tahan ka mina QNGL äh, fraktsiooni nimel äh, sõna võtta ja öelda, mida meie sellest algatusest arvame. minu arvates on väga tähtis teha siin paar märkust selle kohta, mida Euroopa Parlament majanduspoolestest arvab. ma tahaksin raportöör Kosessi õnnitleda suurepärase ettepaneku puhul, ta on üritanud erinevaid vaatenurki selles küsimuses ühe katuse alla kokku tuua ja see ei ole olnud lihtne ülesanne kui me mõtleme selle peale, mis siiamaani on juba välja töötatud meie aruteludes, saab selgeks, et tegemist on üüratu tööga. meie aruteludes tuli välja, et eelarvete koordineerimisega tuleb toetada ka majanduskasvu. me peame oma kohustustest kinni pidama ja peame kohanduma reaalsele olukorrale, mitte vastupidi tihti on ju olukord selline, et poliitikud üritavad oma eesmärke iga hinna eest läbi suruda ja unustavad täiesti ära reaalse olukorra. Nad ütlevad, nojah, et võib-olla reaalne olukord pole täpselt nii, aga kõik muu on küll nii, nagu meie tahame. ja me tõesti peaksime lähtuma sellest, milline on reaalne olukord see tähendab seda, et meil on puudu majanduskasvust ja tööpuudus on suur. saan küll aru, et on erinevusi erinevate liikmesriikide vahel. meil ei ole nüüd siin mingit äh, valemit, äh, lahendamaks kõikides liikmesriikides probleemi, aga samal ajal räägitakse kogu aeg sellest, et meil on vaja Euroopa Liidu tasandil lahendust äh, Portugalis on troika sekkunud arengutesse ja eelarvedistsipliin tähendab meie jaoks kärpepoliitikat. samal ajal kui majanduskasvu, tööhõivet, teadustööd ei toetata, siis eelarvedistsipliin ja eelarve koordineerimine Euroopa Liidu tasandil tähendab seda, et Lõuna-Euroopa riikidele lihtsalt sunnitakse peale eelarvedistsipliini ja mitte midagi ei koordineerita seega on meid täiesti ebavõrdselt koheldud. tahtsin siis veel kord öelda seda, et meil tuleb päris palju ära teha selleks, et äh, kogu seda hullust, äh, mis on tekitatud äh, puu, puudujäägi ja võla puhul vähendada sest me näeme, et kõik, mis on välja töötatud, ei ole jätkusuutlik, neid meetmeid ei ole võimalik läbi viia kui eelarvet ainult kärbitakse avalikus sektoris, kui avalikke teenuseid erastatakse, kui tööturgu muudetakse paindlikumaks ja tööjõukulusid vähendatakse, siis me näeme, milline on tulemus, seda on näha Portugalis ja ka teistes riikides, jah, me peame makromajanduslikku tasakaalu säilitama ja taastama, aga samal ajal on meil vaja ka konvergentsi ning ähm, me ei soovi siin ju karistada neid, kes äh, neid meetmeid sisse viivad. me ju tegelikult ei hakka siin ju ka mitte kedagi karistama, äh, kui riigil on äh, ekspordi ülejääk ja mulle tundub, et praegusel hetkel lihtsalt Lõuna-Euroopa riigid peavad siin kogu arve kinni maksma. suur tänu ja nüüd äh, liikmesriikide parlamentide nimel Luksemburgist rahanduskomisjoni asepresimees Vožet Negri ja siis Belgia parlamendist härra De Croo nii et palun, härra Neegri. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja. Euroopa majanduse koordineerimise poolaasta rakendamisega seoses äh, on oluline, et me püüame pikemas perspektiivis saavutada tasakaalu eelarvedistsipliini ning äh, majanduse taashoogustamise vahel meil on vaja investeeringuid, riiklikke investeeringuid, tööhõive hoogustamist, tööpuuduse vähendamist, väga oluline on ka noorte tööpuuduse ja pensionite süsteemide stabiliseerimine. palkade indekseerimise süsteem on mitmetele proovidele vastu pidanud ja äh, aitab tagada meie riigis äh, sotsiaalse tasakaalustatud. ja veel äh, üks asjaolu, mis on oluline, me peame mõtlema, kuidas euroala riigid Euroopa tasandil ühiselt tegutsevad ja Euroopa tasandil ühiselt tegutsetakse meil on vaja ühiseid eelarvelisi ja poliitilisi eesmärke. Euroopa majanduse koordineerimise poolaasta peaks olema elav progress, mis võtab arvesse reaalsuse arenguid ning tagab püsivat dialoogi Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel ning sellise nii-öelda hea nõiaringi soovitused, äh, hindamine, elluviimine, hind, äh, tegevuse hindamine ning äh, jällegi uute soovituste esitamine, kui neid on vaja. kui me jätkame sellel teel, siis on meie tee õige. suur tänu, härra De Creux. suur tänu, lugupeetud esinejana. meie saalis on ähm, palju inimesi, olen nelikümmend neli aastat juba olnud parlamendi liige ja selle neljakümne nelja aasta jooksul olen ma näinud äh, mitmeid äh, võitlusi äh, ja väga paljuski on võideldud suveräänsuse ja suveräänsuse kaotamise vahel. liikmesriigid versus Euroopa ja uued äh, Euroopa algusriigid, siis ähm, uued liikmesriigid, kõik tahavad oma heaolu suurendada, kõik tahavad oma tootmist suurendada, oma turgusid parandada ning äh, me tahaksime saavutada võrdseid äh, tingimusi äh, ja nii edasi. kuid riigid ei ole Euroopa arenguga kaasa läinud, riigid on jäänud alati suveräänistlikeks kuni selle hetkeni, kuni tekkis kriis ja me saime aru, et meil ei saa olla poliitilist liitu ilma, et meil oleks vähemalt mingisugune miinimumarv ühiseid kriteeriume. ka eelarve valdkonnas hakkasime rääkima eelarve defitsiidist, riigivõlast, raha ja valuuta väärtusest ja olgu tegemist Hispaania või Belgia või mis teise, millise teise riigiga, siis äh, see puudutab meid kõiki. meil on tekkinud äh, riigi, riikide osas äh, neosüveranism. eelarvedistsipliin ja majanduse hoogustamine liikmesriikide tasandil üksi. jah, kui Euroopas on olemas vahendid äh, selleks, et äh, eelarvedistsipliini kombineerida majanduse hoogustamisega, siis äh, tuleb seda teha. neljakümne nelja aast-, neli aastat olen töötanud samas parlamendis India, Hiina, Brasiilia Tun, Tuneesia, kõiksugu mandrid ja, ja piirkonnad äh, on muutumas suureks konkurentsiohuks meie äh, loodud süsteemile ja ma arvan, et seda tuleb arvesse võtta, kui me räägime suveräänsusest ja suveräänsusest loobumisest mõningates valdkondades. Thank you very much, I have got left. suur tänu, mul on veel kaks kõnelejat meie komisjonist, Pervenche Beres ja siis Sven Kiigold. ja siis tuleme tagasi raportööri juurde. juhul, kui keegi teine sõna ei soovi, Pervenche, palun suur tänu. suur tänu selle võimaluse eest mõtteid vahetada rahvusparlamentide liikmetega või vähemalt nende esindajatega selles praeguses olulises faasis, selle olulise protsessi juures. me näeme selle protsessi tähtsust päevast päeva, sõltumata sellest, mida teeb mida komisjon, mida teeb nõukogu, meie ja rahvusparlamendid, Euroopa Parlament peame mõtteid vahetama, kui me soovime soovime, et Euroopa poolaasta oleks tõesti efektiivne, sest eh, nõukogu juures on üks aspekt, mis meid vapustab, nimelt eh, et praegusel hetkel eh, on asi endiselt veel segane, Euroopa poolaasta on olemas, ettepanekud on, on liikmesriigid, millel on reformiprogrammid käivitatud, stabiilsuse konvergentsi programmid samuti ning komis- ja nõukogu hakkab ja, ja nõukogu on valideerinud soovitused eh, iga riigi kohta. kuid samas eh, me teame, et eh, selline segadus, mille nõukogu on kehtestanud, ei saa, ei saa kaua kesta. meil on vaja edasi liikuda ja Äh, raportöör on öelnud, kuidas me soovime harmooniliselt edasi tegutseda ja ma sooviksin öelda, et äh, selles suhtes esimene osa sellest äh, ettekandest, mille väl-, meie, mille välja, parlamendi välised liikmed on koostanud see oli üldisema iseloomuga, kuid praegusel hetkel see, mis meile on kätte jõutud, kätte antud, see on tõeline eh, baas selleks, et edasi tegutseda. see on tõesti võimalus eh, selleks, et tulevasi hüpoteese välja töötada väga konkreetsetel alustel. ma tahaksin avaldada hämmastust lihtsalt selle üle, et leheküljel viisteist, kus peab olema lihtsustatud ajakava Euroopa semestri kohta eh, on eh, täiesti tühjus selle koha pealt, mis puudutab Euroopa Parlamendi panust. juba kahe tuhande neljandast aastast me eh, korraldame kohtumisi liikmesriikide parlamentidega, et ette valmistada kevadist üldkogu, ma ei arva, et meie panus oleks olnud ühine ja ma arvan, et oleme esitanud ka omapoolseid parandusi majanduskasvu praktiline töös, aga ma leian, et meie panus ei ole sugugi mitte tühine. ma paluksin, et kolleegid loeks tähelepanelikult läbi e, selle uurimuse järeldused ja nad on üsnagi efektiivsed, sest e, nad võtavad kokku ka e, praegu seni toimunu toimunu kogemused ning mina kui tööhõivekomisjoni esimees sooviksin öelda paar sõna ka härra Kosise raporti kohta, me soovisime eh, kahte eesmärki täita, kõigepealt seda, et liikmesriigid, nagu te teate, peame, peavad esitama eh, rahvuslikud, eh, riiklikud tööhõiveplaanid. mõned on seda teinud, teised jällegi mitte ja komisjonil on sellest täiesti ükstakõik. see on halb. see tähendab seda, et need, kes on tööd teinud, on äh, tõhusalt tööd teinud äh, ja need, kes pole äh, teinud, neile ei, ähm, nendega ei juhtu mitte midagi. komisjon peab kas kontrollima seda, mis liikmesriikides toimub, võib-olla sellisel asjal üldse mõtet. teiseks peame me kõik mõtlema selle peale, mida me tahame iga-aastasest majanduskasvu jälgimisest ning komisjon peab jälgima seda, mis toimub liiku-, liikmesriikides ning sellest, milline tagajärg on nende täiesti võimatul äh, ajakaval, mille ta on paika pannud ning äh, peaks vaatama ka seda, mis toimub ühes riigis, kuidas see mõjutab teiste riikide olukorda. et see nii-öelda spillover efekt ei, äh, ei, ei tooks kaasa negatiivseid tagajärgi kõigile teistele meil ei ole tõesti kiirinud, sa oleks võinud veel rääkida. ütleb esimees, viimasena saab sõna Sven Kiigold ja siis saab sõna Jean-Paul like. ma tahaksin lihtsalt mõtteid jagada. kui me uurimusi tellime, siis me peaks, eh, peaks mõtlema, eh, mida me tahame neilt, peaksime oma sõpradelt ka seda mõtet jagama. probleemid, mida me selle protsessi juures oleme näinud, äh, näitavad seda, et väga paljud soovitused komisjonilt olid tõesti kasulikud ja loomulikult on probleeme, sest äh, mõned äh, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia küsimused ei ole kaasatud samal tasandil kui teised ja me peame äh, näiteks äh, võitlema, äh, tegelema vaesusevastase võitluseni, samuti hariduse ja kliimaküsimustega, neid tuleks äh, samuti tõhusalt rakendada. väga palju konkreetsed nõudmised komisjoni poolt, nii palju kui mina aru saan, riigipõhised soovitused on kasulikud ja mõistlikud ning see puudutab ka Saksamaad. väga tihti viimase aasta äh, Äh, möödunud aasta soovitused on samad, mis sel aastal. ning äh, mina ootan huviga äh, uusi kohtumisi teiega, kuidas teie seda olukorda näete, sest põhimõtteliselt praegusel hetkel on soovitused samad, sest mitte midagi pole muutunud. nii et õnnetuseks komisjon ei ole julgenud seda öelda, vähemalt mitte nii selgelt, kui oleks võinud seda teha. kui soovitate Äh, räägi-, soovitada näiteks paremat ligipääsu haridusele, siis see tähendab alati mingisuguseid muutusi, kuid praegusel hetkel pole põhimõtteliselt midagi muutunud. praegusel hetkel komisjon on öelnud, et põhimõttelisi muutusi pole, äh, pole toimunud. Äh, praegusel hetkel muutused näiteks Saksamaal tähendab seda, et, et paljud ei taha üldsegi tööle minna nii et ma sooviksin teada, kuidas on olukord erinevates riikides, kuidas te hindate konkreetselt erinevaid ettepanekuid, mida on tehtud, mida ei ole tehtud, ma arvan, et selline eh, töö on see, millega me peame tegeleda, mulle meeldis see, mida ütles Prantsuse senati kolleeg, kes ütles selgelt, me peaksime detailsemalt arutama erinevaid eh, valdkondi, sest eh, siis eh, saab sellel arutelul olema alles tõeline sisu ning äh, see paneb Euroopat põõlaste tööle. nii et kõik peaks oma äh, äh, kodutöö ära tegema ning komisjon peaks läbipaistvamalt selgitama seda, kes on oma töö ära teinud, kes mitte. me peame seda tegema väga läbipaistvalt ning me peame arutama rohkemaid küsimusi omavahel ja võrreldes Lissaboni strateegia on see samm edasi, mida oleks väga vaja. okei okay,, thank you very much. suur tänu ja nüüd annan sõna härra raportöörile. mulle tundub, et keegi teine sõna ei soovi, nii et Jean-Paul, teil on sõna, suur tänu. ma kuulasin tähelepanelikult äh, erinevaid sõnavõtte ja seda eriti just rahvusparlamentide liikmete puhul ma arvan, et Euroopa poolaasta puhul, eh, kus me vaatame eh, üle erinevaid raporteid, eh, oleks kõigepealt mõnina, mõningatest muredest vaja lahti saada, hirmudest. ma täheldasin, et riikides on need erinevad ja me, ma arvan, et, et riikide eripärasid ei tohi ära Eh, kaotada, eriti puudutab see näiteks palgamäärade määramist. samuti, nagu ütles meie Austria kolleeg, me peame me pikas perspektiivis oma eesmärgid paika panema, eh, nagu seda on Austria puhul tehtud mitmeaastase plaani näol. samas Euroopa eh, poolaasta peab dünaamiliselt jälgima ning äh, me peame üritama olukorda parandada, konvergentsi suurendama, äh, nagu seda äh, mõningad indikaatorid ka näitavad. väga paljud meie kolleegid hindavad seda protsessi, samas loomulikult nad soovivad täiesti õigustatult oma liikmesriikide parlamentide prioriteetide juurde jääda oluline seda loomulikult konkurentsiküsimused, nagu seda ütles Portugali kolleeg, ja samas arutama peame ja, e, valikute ja võimaluste küsimust. just nimelt e, erinevad, erinevate meetodite, meetmete kasutusele võtmine tuleb otsustada e, liikmesriikide tasandil, samas ei tohi siiski kõrvale jätta koordineerimisküsimust, isegi kui äh, algatuse eh, puhul peab ütlema, et eh, on need lahendused erinevad igas liikmesriigis. me, te kajast-, peegeldasite Euroopa Parlamendi muret eh, selles osas, et, et soovitused oleks konkreetsemad ja täpsemad, et ei korrataks lihtsalt üle ja juba harjumuseks, harjumuspäraseks saanud teemasid ning keskendatakse täpsematele küsimustele ja et neile küsimustele põhinedes eh, me eh, hindaks kõigepealt eelar-, eh, eesmärgid üle, sest kärpekavad on ennetuseks kaasa toonud kõigepealt töötuse kasvu, see tähendab seda, et oleks vaja vaadata, kas meie eesmärgid on asjakohased, vaadata, millised tulemused on ning äh, samuti äh, koordineerida pisut äh, paremini tegevust Euroopa ja liikmesriigi tasandil. ning lõpetuseks tuleksin härra ma-, kolleeg Marini ettepaneku juurde regulaarsemate kohtumiste korraldamiseks, meie soovime seda samuti, ning et peaks olema konkreetsetel teemadel, mitte ainult üldistel küsimust, üldistes küsimustes, praegune kohtumine võimaldas meil rääkida igaühel olukorrast sellisena, nagu meie seda näeme, ma arvan, et meie järgmisel kohtumisel peaksime minema kaugemale ning äh, peaks äh, tegelema erinevate küsimuste arutamisega, nagu seda ütles ka härra Marini, et äh, arutada põhjalikumalt suhteid Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide vahel ning tuleksin tagasi selle juurde, mida kohtumise alguses ütlesin, Euroopa Parlamendil ei ole mingisuguseid hegemoonia probleeme, me teame, millised on meie pädevuse piirid, meie soovime lihtsalt Äh, teha tublit koostööd rahvusparlamentide liikmetega, aitäh! Thank you very much everyone, that was a suur tänu kõigile, tegemist oli väga huvitava aruteluga. tulevastel aastatel oleme me ette näinud kaks äh, suuremat üritust riiklike parlamentidega enne kevadist ülemkogu ja esimene ja teine pärast suvepuhkust, kus äh, siis pool aastat hinnatakse ja see teine on tegelikult ka midagi sarnast kui see, mida me teeme täna siin praegu. see oli lihtsalt teile teadmiseks, suur tänu, et tulite täna siia ja võtsite osa meie arutelust ning nagu öeldud, me ootame me tõesti loodame oma suhteid riiklike parlamentidega tugevdada. ja komisjoni liikmetele hääletus on ette nähtud äh, poole viieks, äh, kõik saadikud kindlasti siia ei jõua enne poolt viit, nii et meil on nüüd kümneminutiline paus Okay, right, we're ready to vote on. ja nüüd hakkame siis pihta. räägime meie kõigepealt äh, määrust ja seejärel hääletame direktiivi, nii et Markus, ma annan vist kõigepealt sinule sõna. Äh, suur tänu, lugupeetud äh, esinaine. kallid kolleegid viimaste kuude jooksul oleme töötanud, äh, teinud koostööd äh, fraktsioonidega ja variraporteeridega, et koostada tekst, mis tegelikult äh, muudab meie tänase hääletamise väga lihtsaks. loodame, et see hääletamine osutub edukaks, aga eks me siis õige pea näeme. tahaksin tänada kõiki, kes on tõesti väga konstruktiivselt koostööd teinud ja mina juba ise ootan pikisilmi hääletamist. Robert, where have you gone oh.? Oui. Excusez-moi. Euh, Madame la Présidente, chers collègues, à mon tour, j'aimerais remercier euh, Markus Ferber. lugupeetud äh, esinejana, kallid kolleegid, tahaksin tänada meie äh, raportööri selle tõsise töö eest, mida me oleme teinud, äh, tulemused, mille üle asume täna hääletama ja mis on meie arutelude lõpptulemuseks äh, ja mis on teie ees kompromissmuudatusettepanekute kujul. minu meelest on need kompromissmuudatusettepanekud üldiselt vastuvõetavad ja minu fraktsioon ähm, oli kahtlevalt seisukohal artikli kakskümmend neli osas, kuid nüüd on üldine kompromissettepanek Markus Veberi poolt meile vastuvõetav, kuid tahaksin siiski rõhutada, et äh, meie fraktsioon jätab endale õiguse täiskogul esitada äh, muudatusettepanekuid, kas üksinda või koos teistega, mis muudatusettepanekuid mõningate selle dokumendi, selle teemavaldkonda aspektide puhul, mida, mille käsitlust annaks veel parandada. suur tänu, paistab, et keegi teine ei soovi rohkem sõna, nii et läheme siis hääletamise juurde ja hääletame kõigepealt finantsinstrumentide turumäärust ja kõigepealt teeme ühe katse ja vajutage siis oma hääletusnuppe. kõik, palun vajutage oma rõõmunupukesi. Markus, sina ka. nelikümmend kaks hääletuskaarti, nelikümmend kolm, nelikümmend kaks. alati on kellegi käärt sisse pandud, kes tegelikult ei hääleta, aga paistab, et nüüd on tulemus sobiv, nii et äh, sellega siis lõpetame praegu selle katse kolmkümmend kuus on rahul, kaks ei ole rahul, paistab kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss B, selleks tuleb paar lehekülge edasi minna. kompromiss B on kahes osas, kõigepealt esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa kompromissist B, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame nüüd kompromissi C leheküljel seitse, minu toimikus vähemalt, kas kõik on leidnud selle, siin on suuline muudatusettepanek, selle ettepaneku on teinud Roheliste fraktsioon. kas võtame selle suulise muudatusettepaneku vastu? jah niisiis äh, hääletame äh, muudatusettepanekud koos suulise muudatusettepanekuga, ehk siis uus kom-, uus kompromissi tekst on meil selle tulemusena, Markus, mis sa ütled selle kohta? ma arvan, et me peaksime kõigepealt hääletama roheliste muudatusettepaneku üle ja kui äh, seda vastu ei võeta, siis hääletame kompromissi ja seda koos raportööri suulise muudatusettepanekuga. niisiis hääletame kõigepealt suulist muudatusettepanekut, mille kohta, mille on teinud rohelised äh, ja sellele, sellega sisaldub ka ei. ei, ei, hääletame roheliste muudatusettepanekut, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ja nüüd siis kompromissmuudatusettepanek äh, ja nüüd ei, ei, hoopis raportööri suuline muudatusettepanek, hääletame seda eraldi kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks poolt, kaheksa vastu. suuline muudatusettepanek, keegi on nüüd siis seisukohta muutnud pärast hääletust käe, kätega. nii et nüüd hääletame kompromissi C koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss I kompromiss I, see on lehekülje neliteist üleosas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss J, kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N, kes on poolt va, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss P, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss T, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh, kaks siis V, kes on poolt, vabandust, vabandust, seda hääletame kahes osas. kompromiss äh, kaks siis V, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss X, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh, Y oi-oi-oi, siin on palju suuliseid muudatusettepanekuid, nii et oodake üks hetk. siin on kolm suulist muudatusettepanekut kõigepealt, nii et hääletame neid äh, järjekorras. esimene muudatusettepanek, mille on esitanud ALDE, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine muudatusettepanek ALDE poolt jällegi, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kolmas suuline muudatusettepanek Roheliste poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, samuti tagasi lükatud ja nüüd äh, on äh, meil osade kaupa hääletus, hääletame kõigepealt esimest osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud kompromiss Z, jällegi suuline muudatusettepanek, kõigepealt suulise muudatusettepanek, kes on poolt, kes on suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kompromiss Z-i algsel kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja läheme nüüd edasi, kompromiss AA. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AB, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AC, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AD, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AE. ei, ei, siiski suuline muudatusettekanne, kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletud, suuline muudatusettepanek on vastu võetud ja nüüd hääletame kompromissi koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AF suuline muudatusettepanek, jälle hääletame suulist muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromissi koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut seitsesada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsesada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AG, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AH, kes on poolt, era-, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ai, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss AJ, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AK, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AL, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AM, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AN, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud AO poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. AP poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend seitse. ja nüüd suuline muudatusettepanek raportöörilt, kõigepealt suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend seitse koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kompromiss AQ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AS poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AT poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AU poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. AV poolt vastu erapooletud, vastu võetud. A2V poolt vastu erapooletud, vastu võetud. AX poolt vastu erapooletud, vastu võetud. AY poolt vastu erapooletud, vastu võetud. AZ poolt vabandust, vabandust. kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu. esimene osa AZ-ist vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kompromiss BA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss BB poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss BC poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss BD poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss BE poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss BF poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss BG poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss BH poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss BI poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss BJ poolt vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu teksti elektrooniliselt. hääletus on alanud. ja Rahvapartei hulgast on jälle üks inimene üle. ma tean, et te tahate väga entusiastlikult ja innukalt Markust toetada, aga palun Rahvapartei, aitäh, et te ja nelikümmend viis poolt, keegi vastu ei olnud, nii et äh, ja nüüd siis hääletame seadusandliku resolutsiooni ettepanekut. hääletus on alanud. hääletage, hääletage, hääletage, hääletage viis nuppu veel, palun, hääletage. kolm, kaks, kaks tükki peaks veel oma nuppe vajutama. veel üks nupuvajutus, palun, ja nüüd võime hääletuse lõpetada, nelikümmend viis ja jällegi ja kedagi ei olnud vastu. ja nüüd läheme edasi hääletusega ja hääletame siis finantsinstrumentide turgude direktiivi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 kohe, kui selle üles leian, asume ka hääletama. see on leheküljel kaheksa, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, lehekülje kolmteist, suuline muudatusettepanek, kõigepealt äh, selle on esitanud kuue, kes on poolt, vastu, erapooletud vast-, tagasi lükatud kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, jällegi suuline muudatusettepanek, kuue suuline muudatusettepanek, hääletame seda kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh, H, kuue suuline muudatusettepanek kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss äh, H, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. ja kuhu on kadunud I? ID ei ole. hääletame siis kompromissi J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss K, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss L, leheküljel kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss M poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss N soo-, suulise muudatusettepanekuga, mille on esitanud raportöör, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja kompromiss, kes on poolt, vastu erapooletud, samuti vastu võetud. kompromiss O kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss P, kes on ja S, sotsiaaldemokraatide suurne muudatusettepanek kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame. ahaa, siin on teine muudatusettepanek, ka ALDE muudatusettepanek, nii et hääletame seda kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime siiski igaks juhuks, kas siin on veel midagi, jah, ka rohelised on teinud suulise muudatusettepaneku, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja, ja nüüd hääletame kahes osas. kõigepealt hääletame kompromissi esimest osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja seejärel kompromissi teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kompromissi Q leheküljel kolmkümmend seitse. kompromiss Q, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R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 vastu, erapooletud, vastu võetud, AJ, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AK poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AN, kõigepealt suuline muudatusettepanek sotsiaaldemokraatidelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame siis kompromissmuudatusettepanekut koos selle suulise muudatusettepanekuga. noh, siin on kaks suulist muudatusettepanekut, me hääletasime neid mõlemad läbi, nii et ärge hakake siin äh, midagi kurtma kompromiss AN koos suuliste muudatusettepanekutega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AO lehekülg kuuskümmend seitse, AO, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AB lehekülg seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AQ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AS poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AT poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AU poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, A2 V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AX poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AY poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AZ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud BB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud BC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud BD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud BE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud BF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud BG poolt, vastu, erapooletud vastu võetud BH poolt vastu, erapooletud vastu võetud BI poolt vastu, erapooletud vastu võetud BJ poolt vastu, erapooletud vastu võetud BK poolt hopsti suuline muudatusettepanek raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss PK koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. PL, PL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. PM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. PN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. PO poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. PP poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, PQ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend, see on sellega siit hõlmatud, aga PR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud PS suulise muudatusettepanekuga raportöörilt, kes on suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. PS koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu, vastu võetud. kompromiss BT poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BU poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. PV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. B2-s V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BX poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BY poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BZ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd toimub äh, ka osades hääletus CH, e esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CI poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CJ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CK poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame teksti muudetud kujul. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, nelikümmend neli poolt, keegi vastu ei olnud ja erapooletuid ka ei olnud. ja nüüd hääletame seadusandlikku resolutsiooni veel üks hää-, äh, kui hääletate kõik, hääletused on lõppenud ja jällegi nelikümmend neli poolt ja kedagi vastu ei olnud ja erapooletuid samuti mitte. Markus, kas tahad veel midagi öelda? jah, tahaksin tänada kõiki, sest tegelikult kuni viimse hetkeni ei näinud asjad nii, nagu meil oleks võimalik nii heale kokkuleppele jõuda nii et ma arvan, et on heaks märgiks see, et komisjon ühel häälel esindab äh, suhtumist, kus me soovime rangemaid reegleid finantsturgudele, me soovime tarbijaid ja maksumaksjaid kaitsta. me oleme nüüd valmistunud läbirääkimisteks nõukoguga, nõukogu kahjuks pole veel nii kaugel, et ta tahaks meiega läbi rääkida, aga nõukogu võib nüüd kõik üle võtta, mis me oleme vastu võtnud. mis puudutab nüüd järgmist protseduuri, ma arvan tõesti, et äh, oleks hea, kui me täiskogul laseksime selle tulemuse kinnitada ja kui võimalik, siis juba oktoobrikuisel täiskogul, selleks et me saaksime ka seal selge häälte enamuse ja et me saaksime siis püstipäi ministrite nõukogu ette astuda. hästi. ma näen, et Robert ei ole nõus sellega, Olle, sa palusid sõna. suur tänu tahtsin kõigepealt kiita Markust ja ka kõiki variraportööre ja mul on väga hea meel kogu fraktsiooni, ALDE fraktsiooni nimel eh, selle üle, et meie oleme seekord enamuses, aitäh! okei okay., thank you, thank you! hästi, suur tänu! nii et ma arvan, et me jõudsime nüüd kokkuleppele, et läheme hääletama täiskogule kus see pannakse päevakorda. nii et ma jätan selle sekretäriaadi ülesandeks, et ta teeks taotluse, et see pandaks ju kui võimalik juba oktoobrikuus täiskogu päevakorda. ja siis tegeleme sellega hiljem edasi. kas? We've got another vote somewhere. kas meil on veel mõni? Right. Is this my voting list? That is your voting list. Okay. And this is your secretariat uh, sitting next to here. Okay. Are we, are we organised? hästi, kas saame jätkata? Läheme nüüd raporti projekti juurde, mille on äh, koostanud Sampo Terho Euroopa integreerituma kaardi interneti ja mobiilimaksete turu saavutamine vaatan, kas raportöör on kohal juhul, kui mul on abi vaja hääletuse ajal. kas oleme valmis jätkama? Need, kes soovivad lahkuda, palun tehke seda vaikselt. kõigepealt muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt. mulle tundub, et siin on praegu häältekriis vastu erapooletu vastu võetud. kakskümmend üks poolt kas me võiksime jätkata ja teeme plokis kakskümmend üks kuni kakskümmend kaheksa? plokis. kõik üheskoos. palun, ma tean, et siin on sebimist, aga hääletame nüüd kakskümmend üks kuni kakskümmend kaheksa üheskoos. kes on poolt? ei, ei, nii need asjad ei toimi kunagi. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. see on vastu võetud. kompromissettepanek A, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. kas me võiksime kontrollida kolmekümmet üheksat? elektrooniline hääletus, hääletus on alanud Everybody's voted, votes closed. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kuus poolt, seitseteist vastu, ilmselgelt vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. mulle tundub, et vastu võetud aga kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud kakskümmend kuus viieteistkümne vastu, nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. mulle tundub, et vastu võetud, kuid kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu. vahel ma päris hästi oskan hinnata. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek C poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek D poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, viiskümmend üheksa. siin on öeldud koos S-i ettepanek. aa ei, siiski IMCO neliteist ei, enne Koses. hästi, kõigepealt viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ma arvan, et siis me eelistame IMCO neljateist, IMCO neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaheksa tundub, et on viiekümne üheksa sarnane poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vas-, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. IMCO viisteist poolt. hästi, IMCO viisteist andke käega märku poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek E kahes osas, esimene osa vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. jah, kontrollime, kui soovite, aga see on kakskümmend kaks, kahekümne ühe vastu tulemus, ma pakun nüüd nüüd ma kindlasti panin mööda. kakskümmend kaks, kakskümmend üks. kuuskümmend üheksa. ei. aa, F. ma arvasin, et seda me hääletasimegi. aa, teine osa ja muidugi kompromissettepanek F poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek E kolmes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja kolmas osa kontrollime seda, sest mulle tundub, et äh, siin oli natuke teistsugune kombinatsioon. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks, kahekümne kahe vastu, see on täpselt vastupidi, nii et äh, päris hästi panite tähele tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas me võiksime ka kolmandat osa kontrollida, sest kõik ei andnud käega märku? kolmas osa, kompromissettepanek G. E. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend kahekümne kolme vastu. kaheksakümmend kaks järgmiseks. kaheksakümmend kaks poolt, vastu. okei, no. okei, eighty two kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. kaheksakümmend kolm, jällegi mingi uus häälte kombinatsioon. Used to be easier than this. vanasti olid need asjad lihtsamad. tagasi lükatud kakskümmend kahekümne kolme vastu. kaheksakümmend neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek Hush mitmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. Has everybody voted? Votes closed kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud seitseteist kahekümne kuue vastu. kolmas osa poolt, vastu, erapooletu. ma arvan, et see on ka tagasi lükatud, aga kontrollime. Votes closed hääletus on lõppenud. ei, ei, kakskümmend kaks kahekümne ühe vastu, nii et jällegi vastu võetud ja neljas osa avame hääletuse, kes on poolt, vastu, erapooletu. tundub, et kontrollime jälle. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, kakskümmend kaks kahekümne ühe vastu, jällegi. hästi, nüüd üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt üheksakümmend seit-, üheksakümmend kaheksa, vabandust. kas ma jätsin jälle midagi vahele? üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse olid ühesugused, nii et tegelikult hoopis üheksakümmend üheksa, teil on õigus. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. ma arvan, et kontrollime seda. Right, votes closed hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend üks kahekümne kahe vastu. kompromissettepanek I, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletu. ma arvan, et kontrollime parem. sada neli, elektrooniline kontroll üks hääl on puudu. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks kahekümne ühe vastu, nii et see on tagasi lükatud. kompromissettepanek J, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek K, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek L poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek M kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd järgmiseks IMCO üheksateist. IMCO üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend poolt, poolt, vastu, erapooletu. tundub, et napp tulemus, kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kaks, kahekümne ühe vastu. kompromissettepanek N poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. IMCO üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek O, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek Q poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek S poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO, vabandust, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. esialgne tekst, lõige kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. esialgne tekst äh, põhjenduspunktides üks kuni neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek D poolt, vastu erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletu. kas me võiksime kontrollida muudatusettepanekut neli? kas kõik on hääletanud? hääletus on vast-, lõppenud, vastu võetud kakskümmend kaks, kahekümne ühe vastu. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud siis esialgne tekst põhjenduspunkt B poolt vastu, erapooletu vastu võetud, esialgne tekst põhjenduspunktist C poolt vastu, erapooletu vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse poolt vastu, erapooletu vastu võetud, kompromissettepanek U poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek V poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. E, kompromissettepanek kaksik V poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuusteist oli see aga miks siin kaheksateist on? kuusteist ikka. nii et kuusteist oli õige, jah? lihtsalt ma jälle vaatasin valesti. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kas nüüd on kõik õigesti, siis hääletame teksti üle muudetud kujul elektrooniliselt, hääletus on alanud. Right kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üks poolt, mitte keegi pole vastu, kakskümmend kaks erapooletut. aga siiski vastu võetud. hästi, suur tänu, suur tänu ka raportöörile rohkem meil midagi ei ole, muud küsimusi pole, järgmine koosolek toimub esmaspäeval, kaheksandal oktoobril kell kolm pärastlõunal. suur tänu teile!